So if I can call the meeting. Uh, niisiis alustame oma koosolekut. mina juhatan tänast koosolekut, kuna meie esinaine on seotud kolmepoolsete läbirääkimistega telekommunikatsioonipaketi üle vist nii et, et seetõttu on minul täna au tänast koosolekut juhatada, läheme nüüd päevakorra juurde ja tahaksin juhida tähelepanu sellele, et seitsmes päevakorrapunkt, meile tehti ettepanek see punkt edasi lükata, kas kolleegid on sellega nõus? see puudutab ühtse turu tulevast paremat reguleerimist, ECR fraktsioon ja teised fraktsioonid on kokku leppinud, et see tuleks edasi lükata, kas see on kõigile vastuvõetav, ma näen, et siin noogutatakse nõusolevalt, nii et, et võtame siis seitsmenda päevakorrapunkti päevakorrast ära. ning äh, äh, nüüd ülejäänud päevakorra projekt, kas me võime selle kinnitada? jah, päevakord on kinnitatud, läheme nüüd siis edasi äh, teadaannete juurde. tervitaksin neid, kes vaatavad seda koosolekut interneti vahendusel Äh, seda koosolekut kantakse internetis äh, üle, suurepärane, et meil on olemas tehnoloogia, mis seda võimaldab, meie oleme komisjon, mis vastutab ka digitaalse ühisturu eest ja hea, et meid ennast ka digitaalsete kanalite vahetusel on võimalik jälgida, niisiis äh, kõigil on võimalik saada juurdepääs ka koosoleku dokumentidele ja läheme nüüd kohe järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on neljanda juuni koosoleku protokolli kinnitamine, kas me võime need, selle protokolli kinnitatuks lugeda ja kui kellelgi on mingeid vastuväiteid, siis äh, esitage need praegu, ma näen, et kellelgi mingeid vastuväiteid ei ole, nii et, et loeme protokolli kinnitatuks ja läheme nüüd edasi äh, info juurde äh, kolmepoolsete läbirääkimiste kohta ja kõigepealt töörühm, mida mina ise Äh, äh, kus mina ise osalen, see puudutab äh, autoriõigust ja intellektuaalse omandiõigusi. meil toimus kohtumine kahekümne kolmandal juunil, tegemist oli tõesti kohtumisega, kus rääkisime audiovisu-, audiovisuaalsektorist ning kuulasime ära mitmeid ettepanekuid äh, Äh, selle sektori rahastajatest, rääkisime piiriülestest küsimustest, esinesid ka tarbijad, teadusringkondade esindajad ja seisukohad olid tõesti väga erinevad, nii et, et me tõesti nägime seda probleemi kogu tema keerukuses, me oleme sellest juba palju rääkinud, kuidas see asi erinevaid sektoreid mõjutab, aga ka erinevates sektorites sees on asi keeruline niisiis ja mina igatahes mõtlesin väga palju, kuidas erinevad sektorid, näiteks filmitööstus toimivad, Äh, kuidas äh, stsenaristid äh, tegutsevad, samuti mõtlesin piiriülestele küsimustele. Neid on väga palju, mida tuleb lahendada ja siis mõtlesime ka asjale teaduslikust vaatenurgast, nii et, et mulle tundub, et tõesti neid asju, mida me tegema peame, on niivõrd palju. jah, võib-olla Julia Äh, oskab meile siin nõu anda, aga mulle tundub, et autoriõiguse ettepanek äh, tuleb nüüd arutusele alles järgmise aasta jaanuaris, võib-olla äh, Julia, jah, Julia noogutab. nii et, et me tõesti näeme, et asjad viibivad. ja Äh, võib-olla tõesti on äh, mõistlikum, kui me asjad läbi arutame ja ettepanekutega liialt ei kiirustata. algul pidi asi ühele poole saama novembris, nüüd räägitakse meile juba jaanuarist. igatahes töörühm jätkab oma tegutsemist ja järgmine kohtumine peaks olema neljapäeva hommikul. mina kahjuks ei saa sinna minna, nii et, et keegi asendusliikmetest läheb minu asemel aga minu arvates on tõesti väga oluline, et meie komisjon seal kohal on ja aktiivselt tegeleb ning inimesed on seda märganud ja minu arvates äh, on tõesti oluline, et me selles töörühmas olulist rolli mängiksime. kas kolleegidel on midagi öelda selle kohta? Julia, kas sa soovid midagi lisada? Julia Reda, jah äh, neljapäeva hommikune kohtumine Äh, käsitleb panoraamivabadust, äh, see on tõesti väga vastuoluline teema, väga tore, kui me, keegi meie komisjonist saaks kohal olla. mina pean ka paraku varakult lahkuma ja samuti õiguskomisjoni esindaja. Äh, nii et, et tore oleks, kui keegi sinna läheks ja mis puudutab ajakava, siis ma ei tea, kas komisjoni esindaja on kohal. esinaine ütleb, et tundub, et kedagi ei ole kohal Äh, igatahes äh, oleks tõesti võima-, oleks tore, kui me saaksime komisjoni poolt rohkem selgust selles küsimuses. Äh, niisiis, igatahes meil on olemas asendusliikmed kõikidest fraktsioonidest. Dan meie, Dan on olnud siin juba varemgi asendaja, võib-olla tema läheb ja ma tean, et meil on siin ka teisi kolleege. jah, see panoraami teema on tõesti väga oluline ja oleks väga tore, kui keegi kohal oleks ja osaleks nendel aruteludel neljapäeva hommikul Äh, kahjuks äh, minul on Glasgow's kohtumine, nii et, et ma ei saa kohal olla. jah, see kohtumine pidi algul olema üldse kolmapäeval, aga siis lüka-, lükati see neljapäeva peale, nii et, et äh, seetõttu ka sellised probleemid, nii et, et kui äh, lubate, kolleegid, läheme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde ja järgmise töörühma juurde, aga kolleeg, kes sellest meid tahab tõevetada, ei ole praegu kohal, ta tuleb hiljem. Eh, läheme nüüd siis Hüljaste juurde, kes meile Hüljastest räägib. härra Schwab, palun. jah, Andres Schwab. aitäh meie kolleeg härra Pusoi, kes on tõesti selle teemaga tegelenud, kahjuks ei saa täna siin kohal olla ja seetõttu palus mul anda teile ülevaade sellest, mis siis eelmise nädala neljapäeval kolmepoolsetel läbirääkimistel arutati. ta ütles, et ta tahaks meid teavitada sellest, et möödunud neljapäeval, siis kui toimusid viimased kolmepoolsed kõnelused äh,, Äh, jõuti nii kaugele, et läbirääkimisi võiks juba lõpetada, sest see teema on suhteliselt lühikene ja tema ja variraportöörid on valmis läbirääkimised lõpetama, tema on üsna enesekindel ja ta usub, et nõukogu poole pealt tulevad ka head uudised pärast kolmepäevas, kore-, kolmapäeval toimuvat Koreperi kohtumist, tegemist on ju Maailma Kaubandusorganisatsiooni otsuse ülevõtmisega, mis Euroopa Liidul tuleb siis teha see kokkulepe, mis saavutati, on äh, seotud siis äh, maailma Kaubandusorganisatsiooni reeglitega ja nende eranditega, mis äh, ette on nähtud ja lõpptekstis on erandite kohta ka uued kriteeriumid, mille kohaselt siis hülgetooteid, mis on siis toodetud põlisrahvaste eest, võib turustada, sellepärast et need Eh, põlisrahvad eh, vajavad ülgeküttimist eh, elatusallikana ja kui mäletate, siis praegu me ei räägi niivõrd nende põlisrahvaste igapäevasest elust, vaid me räägime just nende toodete turule lubamisest, nende toodete turule lubamisest, mis on siis hülgejahi saadused ning nõukogu peaks homme siis sellist otsust toetama ja minu arvates on see tõesti väga hea äh, uudis ja see toetab seda seisukohta, millele meie komisjon asus paar nädalat tagasi, aitäh. aitäh, Andreas. kas äh, keegi soovib sellel teemal sõna võtta? minu arvates on tegemist tõesti suurepärase tööga, et äh, on saastud tõevotatud kokkulepe Äh, kolmapäeval toimub Koreperi kohtumine ja kui see heaks kiidetakse, siis hääletame juba juulis selle üle, jah. niisiis äh, tõesti, siin oleme asjaga vägagi kiiresti tegeleda suutnud ja tõesti oluline on siin saavutada kiire kokkulepe, sest meie ajakava on tõesti väga tihe. Äh, kui keegi sõna ei soovi hüljete küsimustest, siis tähendab, et me peame tegema väikese pausi kuni veerand neljani ja siis Äh, vabandust, äh, kolmveerand neljani, siis alustame hääletust. Äh, eelmine kord oli meil probleem, et me alustasime hääletust liiga vara ja kõik ei olnud veel kohal, nii et, et kolmveerand neli, palun olge kõik kohal, aitäh Can we sort of start? Bear with me, colleagues. We're right in the middle of olgem kannatlikud, kallid kolleegid, praegu on telekommunikatsiooni ühtse turupaketi osas viimane kolmapoolsete läbirääkimiste voor ja me rääkisime äh, leppisime kokku rändluse osas tarbijaõiguste küsimustes, aga netineutraalsuse osas pole seda veel teinud, nii et äh, oleme siis sellises olukorras praegu. kas meil on piisavalt inimesi kohal, et me saaksime hääletusega pihta hakata? paistab, et on. siis katsume seda kiiresti teha. suur tänu äh, kõigile teistele, kes mind asendasid. täna hommikul me hääletame siis maanteesõidukite saasteainete heitkoguste vähendamise üle tegemist on Rosa Gräfin von Thun und Hohensteini arvamusega, alustame muudatusettepanek nelikümmend üks. poolt, vastu, erapooletud. viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kaks, nelikümmend kolm äh, langevad poolt, vastu, kuus poolt, vastu, vastu võetud. üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek nelikümmend viis poolt, vastu, era-, vastu võetud äh, koos suulise muudatusettepanekuga nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, äh, tagasi lükatud nelikümmend seitse koos suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud nelikümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend poolt, vast-, vabandust, viiskümmend, viiskümmend üks hoopis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend kaks poolt, viiskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend kolm poolt viiskümmend kolm, hääletame seda, poolt, vastu, erapooletud. viiskümmend kolm ja viiskümmend neli koos, need on identsed, hääletame neid. siis mõlemad on tagasi lükatud, muudatusettepanek seitse poolt, vastu, vastu võetud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud kontrollime viiekümne kuuendat muudatusettepanekut, jah. kaksteist vastu, kuus poolt, väga hea. niisiis tagasi lükatud. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend pool, ma ei tea, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud kontrollime seda. kuuskümmend ja kuuskümmend üks. ja sam-, sama enamus, äh, kaksteist vastu, seitse poolt, äh, kaksteist vastu, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kuus, vabandust, äh, see oleks läbi läinud, muidu kuuskümmend seitse siis poolt, kuuskümmend seitse, kuuskümmend kaheksa, kuuskümmend üheksa hääletame neid koos poolt, vastu, erapooletud, vastu tagasi lükatud seitsekümmend, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaksteist, langeb ära kuus, seitsekümmend kaks, seitsekümmend kolm, seitsekümmend neli langevad ka ära, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend viis poolt, vastu, see langeb ära siiski, seitsekümmend viis langeb ära muudatusettepanek kakskümmend, kes on poolt? muudatusettepanek kakskümmend, lehekülje kaheksa ülemises osas, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend, kakskümmend üks, kakskümmend kaks, kakskümmend kolm ja kakskümmend kuus ja kakskümmend üheksa, need on kõik ära tagasi võetud, nii et hääletame kõik Kropiini muudatusettepanekud on tagasi võetud, ehkki teie nimekirjades võib-olla kirjas pole. hääletame muudatusettepanekut kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ma arvan, aga kontrollime seda elektrooniliselt vastu võetud ühe hääle enamusega, kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kuus, kes langeb ära, kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse, kas soovite seda kontrollida? muudatusettepanek kolmkümmend kaks. kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgnevalt kõik langevad ära. muudatusettepanek kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu kontrollime vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend neli langeb ära, kolmkümmend viis ja kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üheksa, seda ei hääleta, muudatusettepanek number neli, ei, siiski lõpphääletus kohe hääletame nimeliselt. pluss üks. kakskümmend poolt, üheksa vastu, üks erapooletu. õnnitleme teid, arvamuse koostaja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 okei okay,, to update colleagues um.... kallid kolleegid, me ootame oma raportööri, kes äh, on koostanud arvamuse eelarve kohta. Äh, Andres, sina teed selle vist ära, paistab suurepärane. Ähm, robootikast me samuti ei saa praegusel hetkel rääkida, sellepärast et äh, kolleeg, kes asjaga meid kurssi ei ole veel kohale jõudnud, Andres sina räägid meile siis kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta äh, raportist. suur aitäh, ma juba ütlesin, et me peame tõesti hoolitsema selle eest, et me nende äh, arutelude äh, kokkuvõttes pöörame tähelepanu just nimelt neljale punktidele, mis meie jaoks on oluline ja äh, Äh, ma arvan, et ka koordinaatorite tasandil me võime seda arutada. Äh, proua Kalbelts äh, kahjuks ei jõudnud õigel ajal siia, sellepärast et tema lennuk jäi hiljaks ja seetõttu ta palus, et ma räägiksin tema seisukohtadest kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve kohta ja kõneleja jätkab inglise keeles, sellepärast et dokument on minuni esitatud inglise keeles proua Kalbelts ütles, et nad on jõudnud eelarveprotseduuriga teise järku ja tal on väga hea meel seetõttu tutvustada teile ähm, oma arvamuse teist mustandit, me saame rääkida muudatusettepanekutest, vaadata nad läbi, me oleme äh, kursis äh, komisjoni arvudega ning oma arvamus peab lähtuma sellest ja äh, kõigepealt meil on kõikides eelarveridades, mis meie IMCO-t puudutavad, kasvunäitajad, suuremad eraldised, põhilised elemendid ei ole muutunud, meie ühtne turg on oluline prioriteet, kõige tähtsam prioriteet majanduskasvu edendamise seisukohast kogu Euroopas. ja seetõttu meie fraktsioon öö, rõhutab, et oluline on ühtse turu juhtimisele väga palju tähelepanu pöörata, sest et see on meie majanduskasvu käimapanemaks mootoriks. samuti tuleb tähelepanu pöörata tarbijakaitsele ja eraldada selleks piisavalt eelarvevahendeid selleks, et tarbijate usaldust läbipaistvamas tururuumis suurendada. komisjon on komisjoni arvud on vastuvõetavad selles kontekstis. Võro Kalbelts rõhutab, et meil peab olema tasakaalustatud eelarve, et tolliliit toimiks ning toimiks ka pettumuse vastane, pettuste vastane võitlus. eelarves on, eelarvevahendid on suurenenud nendes küsimustes ning see on tervitatav. aga me peaksime pöörama tähelepanu ka, ka sellistele tähtsatele küsimustele nagu Äh, ühtse turu foorum meie arvamuse koostaja leiab, et selles küsimuses me kõik oleme äh, nõus, et selle foorumi tegevuse äh, rahastamine peab jätkuma. Euroopa Parlament korraldab koostöös Euroopa Komisjoniga ja nõukogu eesistujaga selle foorumi tegevust aga äh, organisatoorse külje eest vastutab Euroopa Komisjon arvamuse koostaja rõhutab, kui oluline see foorum on, sinna vähendatakse äh, tarbijad, ettevõtted, huvirühmad, vabaühendused, Euroopa institutsioonide äh, esindajad ja valitsuste esindajad selleks, et keskenduda ühtse turu õigustiku tõhusale jõustamisele ja rakendamisele tegemist on äh, et-, ettevalmistava tegevuse viimase aastaga, nii et seetõttu peaks komisjon esitama uue ettepaneku selleks, et see oluline ühtse suru element jääks endiselt äh, töösse ja meie arvamuse koostaja tahaks kommenteerida ka pilootprojekte. meie komisjon on teinud ettepaneku äh, rahastamise kohta tarbijate jõustamise ning teavitamise kohase pilootprojekti kohta, mille eesmärgiks on toetada tarbijaid ja ettevõtteid, aidata neil mõista äh, internetikaubanduse äh, eeliseid ja omapärasid. Äh, selle protsessi lõpp sõltub kolleegide aruteludest, praegusel hetkel aga arvamuse koostaja soovib kutsuda kohale Euroopa Komisjoni esindaja, kes tutvustaks asjade praegust seisu ka meie komisjonile. ja veel, austatud esimees, Kristin Schreiber peaks Euroopa Komisjonist võiks tulla siia ja ja rääkida meile ka Ühtse Turu Foorumist, tema kommentaarid on väga, meie jaoks väga väärtuslikud nii palju siis äh, proua Karl Peltsilt, nüüd kuulan tema nimel ära meie variraportööride seisukohas, kohad. suur tänu, Andres. variraportöörid, ma näen, et sotsiaaldemokraatide variraportööri pole kohal, aga, aga Evelin, kas sinul on midagi öelda? jah, aitäh. ma palun vabandust Maria Grabini nimel, ta ei saa sellel nädalal Brüsselisse tulla, kuna tal on kodus olulised kohustused ja nendest ei ole võimalik vabaneda ja seetõttu ta paluski, et ma täna teda esindaksin ja ta tahaks kõigepealt tähelepanu juhtida sellele, et on väga tänulik, väga hea ja väga avatud koostöö eest raportööriga proua Kalbeltsiga. ja tõepoolest, arutelu ja koostöö on olnud tõesti väga avatud Eh, see, kuidas eh, proua eh, Kalbelts oma ettepaneku välja töötanud on, on väga heaks aluseks ja see on ka väga terviklik lähenemine, mille alusel me saame teha tõesti väga head tööd. mõningaid valdkondi kolleeg Schwab juba mainis, proua Karpini tahaks veel kord rõhku asetada ühele asjale, nimelt eelarvereale, mis puudutab uusi pilaatprojekte äh, ja just nimelt pilootprojekti, mis puudutab tarbijate mõjuvõju suurendamist ja digitaalse ühisturu alast haridust, tegemist on väga hea mõttega ja, ja tõesti oleks väga hea, sellel kahe tuhande viieteistkümnendal aastal alustatud pilootprojektil on tõesti väga head tulemused Äh, väga oluline on tõesti tarbijate täivitamine, samuti VKE-de teavitamine just nimelt e-kaubanduse vallas, digitaalse kaubanduse vallas, nii et, et ma arvan, et tegemist on tõesti õige ja mõistliku asjaga ja sellega tuleb tegeleda. Äh, proua Grapini äh, muuhulgas ütleb, et ei ole tegelikult midagi siia juurde lisada Äh, lihtsalt mõned väikesed äh, asjad, äh, mis lihtsalt proua Kalbelsi ettepanekut täiustavad, aga ei muuda seda täie, täielikult. nii et, et üldiselt aga oleme sotsiaaldemokraatidena väga rahul selle ettepanekuga, mis on tehtud, aitäh! Thank you, Evelyn. suur tänu, Evelyn! ja nüüd annan sõna ECR-i variraportöörile Daniel Daltonile. suur tänu, proua esinaine, jõudsin just õigeks ajaks siia. meie seisukoht on järgmine, üldiselt oleme selle ettepanekuga rahul, väga rahul raportööri tööga, aga siin on ka väikesed dilemmad sees, sellepärast et meie fraktsioon on seisukohal, et et Äh, jah, me ei taha, me ei toeta uusi katseprojekte ja uusi rahaeraldusi, kui mujalt kärbitakse, aga üldiselt jah, tegemist on hea ettepanekuga. ja ma arvan, et see toetab reaalmajandust, VKE-d tõesti on just need, kes erasektoris töökohti loovad ja majanduskasvu toetavad, me toetame seda igati ja ma arvan, et siin komisjonis on enamus seda meelt, et jah, loomulikult tuleks ühtse turu, siseturu meedete jaoks rohkem raha eraldada, see on tõesti oluline. see, aga samas tuleb muudes valdkondades leida neid säästmisvõimalusi, aga me ei saa jällegi neid ettepanekuid teistele valdkondadele teha, seda teevad ju teised komisjonid, nemad räägivad igaüks enda eest aga jah, tõepoolest seda arvamust me toetame, loodame, et saame konstruktiivset tööd teha ja siin on väga palju häid ideid, aga need teised valdkonnad eelarves, siin on väga palju valdkondi, kus saaks kulusid kärpida ja siseturule rohkem raha eraldada, aitäh! suur tänu ja nüüd ALDE esindajale sõna, Tiitale palun! suur tänu, esinaine! jah, ma kordan sedasama, mida olen varem öeldud, et et äh, ma olen selle arvamusega rahul ja olen väga nõus nende seisukohtadega ja esitasin ka oma muudatusettepanekud. mis puudutab katseprojekte, siis ma arvan, et äh, seda kõik fraktsioonid toetasid ja ka eelarvekomisjoni kolleegid toetasid seda eelarve läbirääkimiste ajal. aitäh! suur tänu, Tiita! rohkem siin variraportööride nimesid mul kirjas ei ole, kas Roheliste, Kuue või EFTD poolt keegi tahab sõna võtta mul? Roosa, palun. suur tänu, esinaine. mitte ainult variraportööride seisukoht ei ole see, et koostöö proua Kalbeltsiga oli väga meeldiv, aga üldiselt see kõik sujus ja tema arvamust eelarve suhtes võib toetada, aga mulle meeldib väga või mina leian, et äh, see vaidluste veebipõhise lahenemise, lahendamise platvormi äh, meede, see on väga oluline ja seda tuleks kindlasti toetada ja siia tuleks raha leida. ja siis Ühtse Turu Foorum, samuti toetan seda ja kutsuksin teid kõiki üles osalema ettevalmistustöödes juba varem ja mitte lasta komisjonil üksi jälle kogu töö ära teha ja ma arvan, et sellele ühtsele turule peame seekord tõesti keskenduma ja peaksime varem tööga pihta hakkama. ja mis puudutab koolitusi, õpetamise haridust ja nii edasi, see oli vist seitsmes punkt ühtse turu foorum, ka siin tuleks survet avada, avaldada, et see sündmus iseenesest on juba ju koolitusvahend ja koolitusmeede ja ta edendab seda ühtset turgu ja nii edasi. ja seda saaks ära kasutada ja lõpetuseks soovin öelda seda, et kui me muudatusettepanekud esitame, siis kas ei võiks taodelda, et eraldataks rohkem raha äh, infole kui niisugusele, et ehk siis ühtse turu edendamine, info, kommunikatsioon ja nii edasi, et siin on väga palju neid, meil on näiteks Solvit eelarves olemas, aga meil on väga vähe raha Äh, solviti tutvustamiseks ja edendamiseks ja propageerimiseks eraldatud, nii et ma arvan, et me peaks äh, kasutama ära juba neid vahendeid, mis meil on olemas ühtse turu jaoks ja nii edasi, nii et ma arvan, et äh, sellele tuleks tähelepanu juhtida, aitäh! Thank you, Rosa. suur tänu, Rosa. kas keegi veel soovib sõna kolleegidest? ma ei näe rohkem sõnavõtusoovijaid kas komisjoni esindajatest keegi soovib midagi kommenteerida? raportöör on siiski kohal, ütleb esinaine. kõigepealt annan siiski sõna komisjonile. ja komisjon saab sõna, palun. Danke, Frau Vorsitzende. Äh, aitäh, äh, ma vabandan, äh, et Eh, jah, meil on siin praegu inimeste kohalejõudmisega probleemi, aga eh, jah, eh, ma tahaksin tõesti teid õnnelikuks teha kõigepealt sellega, et ühtse turu foorum raames me üritasime nii-öelda VKE-de nädalat sinna sisse lülitada ning tahtsime siis ka just äh, Äh, infot niimoodi levitada, selleks et arutelusid ühtlustada ja, ja sünergiat leida, see tähendab aga ka seda, et eelarves me peame äh, samuti sünergiat otsima ning äh, pöörama siis tähelepanu ka omapoolsetele lõpplahendusele me ei näe praegu vajadust uut õiguslikku alust leida, sellepärast et Äh, praegu näevad asjad küll niimoodi välja, et me läbirääkimiste teel saame tagada, et see ühtse turu voorum jääb ka edaspidi nii, nagu ta on, aga seda on tõesti vaja rohkem Euroopa Liidu poliitikasse integreerida ja see ongi põhjus, miks võib-olla äh, need administratiivsed äh, asjad on veninud, kõik need asjad, mis on seotud ühis, ühisturu ja ettevõtlusega, nii et, et me üritame olukorrast tõesti kasu lõigata ja äh, loodet-, loodetavasti just äh, selle ühtse turu foorumi kaudu need positiivsed tulemused siis ka tulevad, aitäh! Thank you, I m just going to hand suur tänu ja nüüd annan sõna raportöörile. ma saan aru, et siia tulemine oli täna üle kivide ja kändude, aga palun. suur tänu, proua esinaine, vabandan, et ma hilinesin. aga lend lükati edasi üle tunni, nii et kõik lükkus edasi sooviksin tänada kõiki, kõiki variraportööre, kes oma panuse siia töösse andsid ja aitasid mul selle arvamuse kokku panna. tegemist oli suurepärase koostööga, me tõesti mõtlesime koos, töötasime koos ja niimoodi saimegi oma ühised seisukohad kõik ilusti kirja pandud kuulasin komisjoni kommentaare ja kuulasin kahjutundega, et neid ühtse turu meetmeid ei jätkata nii, nagu meie seda lootsime tegelikult. eks äh, tulevik näitab, kuidas äh, seda saab ühendada ja lõimida VKE-de meetmega. loomulikult kõige tähtsam on prioriteedid paika panna, selgitada välja, mis on kõige tähtsam, sellepärast et mõlemad meetmed on äärmiselt olulised ja tegelikult ei ole vahet, kumb on tähtsam või millisele kohale me nad asetasime, et äh, kas me kasutame VKE-de meetmeid, suuremate ettevõtete meetmeid, aga ühtse turu seisukohast on oluline ikkagi, et asjad oleksid tasakaalus ja seda tulebki kontrollida, sellel tuleb silm peal hoida, et äh, midagi ei jääks kahe silma vahele nende meetmete seast et kõik, mis me seadusandliku ettepanekusse tahame sisse panna, et see kõik sinna saaks ja veel kord vabandust okay.. suur tänu, kas komisjon soovib veel kommenteerida? palun. Äh, aitäh. Äh, võib-olla ma ei väljendanud ennast päris täpselt. ühtse turu voorum jääb alles. Äh, me Äh, üritame leida nii sisulist kui ka eelarvepoolset sünergiat, äh, mitte äh, iga üritus, mis Ühtse Turu Foorumi raames toimub, ei ole ju mõte, mõttetu, nii et, et raportööril on täiesti õigus, et see foorum peab jätkuma, me lihtsalt peame leidma sünergia Äh, nii eelarve vallas kui ka sisulistes küsimustes ja seda asja edasi arendama, meil ei ole mitte mingisugust ka-, kavatsust äh, ühtse turu foorumi tegevust lõpetada, nii et, et ma loodan, et mind, minust ei saadud valesti aru, aitäh! okei okay,, thank you for that clarification. suur tänu nende täpsustuste eest. proua Kepart, palun ma tahaksin veel ühe märkuse lisada, aitäh selle selgituse eest Euroopa Komisjonist, see on tõepoolest oluline. tahaksin meenutada, et see mõte Ühtse Turu Foorum tuli ka Euroopa Parlamendilt ja minu kolleegi äh, proua Fonduni raportist, nii et, et Roosa, suur aitäh selle suurepärase mõtte eest Äh, oleks väga kena, kui Euroopa Komisjon äh, nüüd ettevalmistuste äh, faasis ka mõtleks sellele, kuidas Euroopa Parlamenti sellesse kõike rohkem kaasata Eh, sellepärast et eh, ainult, alles protsessi lõpus saadetakse meile siia paar inimest. Eh, see ei ole võib-olla nii hea, nii et, et oleks hea, kui me saaksime selle ühtse turufoorumi edendamises rohkem kaasa rääkida ja ma arvan, et Roosa on sellega täiesti nõus. I see would the commission like kas komisjon soovib veel kommenteerida või kolleeg jõudis just alles äh, saali. nii et kui soovite veel kommenteerida, täpsustada, siis meil aega on, nii et palun. jah, vabandust, praegu liikumine on väga keeruline, siia on väga raske jõuda siia parlamenti kohale, liiklus on kõik blokeeritud. ja ei, me saame sellest aru, aga nii, et kui teil on äh, soov midagi täpsustada, siis palun jah, ma sain aru, et ähm, te juba rääkisite äh, eelarvest ja nii nagu mu kolleeg selgitas, siis me kaalusime erinevaid võimalusi ja uus olukord tingis selle, et äh, turu peadirektoraat ja ettevõtlus nüüd ühinesid ja nüüd on äh, uued võimalused, uued väljakutsed ehk siis me peame vaatama, millised on need võimalused, äh, mida me saame ära kasutada, et tagada ühtse turufoorumi jätkumine. ja see on meie jaoks väga oluline, sellepärast et äh, me oleme saanud äh, viimasel ajal väga häid tulemusi ühtse turufoorumiga ja nagu proua Kepard ütles, väga hea on see, et parlament on kaasatud ühtse turufoorumi ettevalmistamisse, kavandamisse ja see, me oleme teinud väga palju edusamme. erinevate fraktsioonide vahel on toimunud mõttevahetusi, on toimunud koostöö ja see on kõik andnud väga häid tulemusi. meil on erinevaid töötubasid äh, kavas äh, ja järgmisel aastal suurem sündmus äh, Hollandi eesistumise ajal ka ühtse foorumi raames nii et terve rida parlamendisaadikuid on sellest teemast väga huvitatud ja löövad aktiivselt kaasa, aitäh! ma arvan, et eh, nagu te kuulsite, siis me kõik toetame väga seda ühtse turufoorumit ja loodame, et neid uusi võimalusi, sünergiaid saab ära kasutada ja me oleme kõik eh, mures nende muutuste tõttu ja loodame, et see ikkagi toimib, aga suur tänu täpsustuste eest. kas on veel sõnavõtusoove? see on praegu kõik esialgne arutelu, muudatuste esitamine ettepanek on neljateistkümnes juuli kell kaksteist päeval ja siis kolmekümnes september, IMCO-s on hääletamine kolmandal septembril, nii et kui kõik sujub, siis hoiame tähtaegadest kinni. ja arvan, et selle teema võime lõpetatuks lugeda praegu. ja sellega olemegi jõudmas oma päevakorra lõppu. kas on muid küsimusi, mida keegi tahab tõstatada? ei näe sõnavõtusoove, siis tuletan teile meelde, et järgmine koosolek on viieteistkümnendal juulil kell üheksa ja ootan teid kõiki jälle siia. lõpetan koosoleku, aitäh!